fraktsioon on äh, teinud äh, ettepaneku nimetada härra Ashley Fox äh, keskkonnakomisjoni liikmeks, kui selle vastu vastuväiteid ei ole, siis on see nimetamine heaks kiidetud, tundub, et keegi vastu ei ole, nii et me oleme kinnitanud ähm, härra Foxi selle komisjoni liikmeks. nüüd hääletusselgitus.